liebe Kolleginnen. head kolleegid. meil ongi äh, ainult naissoost kolleegid praegu vist, jah? tervitan teid pärastlõunasel istungil äh, ning möönan volinik Ansipi ees, et, äh, et mul on piinlik ning äh, et ma tundun iseendale ka häbematuna, olles kutsunud siia voliniku olukorras, kus meil on kolm komisjoni liiget kohal. ent härra volinik, te olete öelnud, et olete nõus sellest hoolimata jätkama kavandatud viisil ja neljas vist, e, neljas liige tuli ka kohale. ning e, siis leppisimegi kokku, et räägime niisuguses meeldivas e, Äh, väikeses seltskonnas ja, ja need, kes kohale ei tulnud, need äh, ise teavad, nagu öeldakse. mul on väga hea meel, et te tulnud olete, härra volinik. täna on meil kavandatud arvamuste vahetus, mis on osa struktureeritud dialoogist ning äh, kõik on kursis sellega, et praegu on väga aktiivne tegevus digitaalse siseturu õigusloome osas, eile alustasime triloogi läbirääkimisi audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi osas ning täna Kultuurikomisjonis otsustasime eh, ka vastu võtta arvamuse autoriõigusega osas ning kapsat määrus on teemana üleval ning paljud teemad nende hulgast on põhjustanud vastakaid arvamusi parlamendis ning ka nõukogus kindlasti. tulevikus tõusetub ka digitaalsete oskuste ja meediapädevuste küsimus meie kodanikel siis. et äh, ja seda siis seoses tulevaste ühiskondlike, poliitiliste ja tööalaste väljakutsetega. ning ähm, alustuseks tahaksin anda sõna volinikule kümneks minutiks ja loodan, et meil järgneb põnev arutelu. ning äh, loodan samuti, et ehk eksib siia mõni komisjoni liige veel selle aja jooksul. et suur tänu, härra volinik, et täna tulite ja teil on sõna. Äh, aitäh! õppisin saksa keelt keskkoolis ja ülikoolis, aga olen kõik ära unustanud. ma usun, et ma saan aru, aga ka see ei pea tegelikult paika. kõneleja jätkab inglise keeles. Not better than, than my mis äh, on märksa parem kui mu ing-, saksa keel. mul on väga hea meel siin täna olla selleks, et rääkida digiteemadest. taaskord, osa kultuurikomisjoni liikmetest ähm, teiega me saime peaaegu iga päev kokku. viitan Silvia Kostale siin, näiteks eile kohtusime temaga ja eelmisel nädalal, kui meil oli Eestis laulupidu, siis kohtusime näiteks seal tantsupeo ajal. kui me räägime digiteemadest, siis tuleb silmas pidada, et kaks aastat tagasi, maikuus, käivitati digitaalse ühtse turu strateegia, seati kuusteist erinevat eesmärki ja lähtuvalt sellest strateegiast käivitati kolmkümmend viis erinevat ettepanekut, sealhulgas kakskümmend üks seadusandlikku ettepanekut ning osa neist valdkondadest tänu kultuurikomisjonile äh, osutusid meie jaoks päris edukateks. aga tahaksin öelda, et see koostöö Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel digifailide puhul oli suurepärane, tahaksin seda rõhutada. suutsime saada lahti rändlustasudest, leppida kokku äh, selles, et kaasaskantavus saab järgmisel aastal normiks ning äh, inimesed ei pea enam kõrgeid rändlustasusid maksma ning nad tahavad ka juurdepääsu saada sisule, mille nad on legaalselt ostnud, kui nad reisivad teistesse liikmesriikidesse seoses mitmesuguste piirangutega. aga järgmisel aastal saavad inimesed endale juurdepääsu oma lemmikfilmidele, lemmiksarjadele, muusikale, video, audioraamatutele, ka arvutimängudele, spordisündmustele, jalgpallile mis on väga oluline, kui teistesse liikmesriikidesse reisitakse. ehk siis suutsime ka kokku leppida Marrakechi leppe küsimustes. nagu juba varem öeldud, siis on kahju, et kolm aastat pärast lepingu allkirjastamist ei ole me veel suutnud seda ratifitseerida. toimusid instituts-, institutsioonide vahelised arutelud selle kohta, et kellel on õigus seda allkirja anda. liikmesriigid ja komisjon või ainult komisjon, kes seda peaks tegema, aga nüüd on ka selles küsimuses selgus olemas. igatahes me peame pakkuma juurdepääsu digisisule ka näiteks nägemispuudega või pimedatele isikutele ja nüüd on võimalik see ära korraldada. samuti peame rääkima geoblokeeringute ettepanekust. Euroopa Komisjon on teinud asjakohase ettepaneku peamiselt äh, kaupade ja teenuste kohta, mida piiriüleselt ostetakse mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, aga mida tarbitakse konkreetses liikmesriigis, näiteks äh, autorenditeenus või midagi sarnast. praegusel hetkel Euroopa Liidus olukord nii hea ei ole, lähtuvalt meie uuringutest ainult kolmkümmend kuus protsenti nendest inimestest, kes soovivad teisest riigist mingeid kaupu või teenuseid osta, suutsid need ostud edukalt lõpule viia ja kaks protsenti ei saanud näiteks veebilehtedele juurdepääsu, kus neid kaupu või teenuseid müüakse sellepärast, et nende IP-aadressid olid nii-öelda valed, need võisid olla Saksa või Prantsusmaa või mingi nii-öelda vale liikmesriigi asukohaga. kakskümmend seitse protsenti nendest inimestest, kes said eh, veebilehele, ei saanud seal registreeruda, sellepärast et neil oli vale IP aadress, nad olid nii-öelda valest riigist, näiteks Eestist kolmkümmend kaks protsenti inimestest, äh, neil oli tarneprobleeme ja nendele probleemidele lahenduste leidmiseks tegime oma pakkide ettepaneku, aga isegi kakskümmend kuus protsenti nendest isikutest, kes tahtsid kaupu või teenuseid teisest riigist osta, ei saanud maksta. meil on olemas SEPA, ühtsete maksete ala, aga öeldi siiski, et teie krediitkaart on välja antud vales riigis ja see ei kõla üldse nagu ühine või ühtne turg, mis meil peaks olema Euroopa Liidus. niisiis, samuti tuleb tegeleda autoriõiguste reformiga. mind üllatab, et juurikomisjonil on juhtiv roll selles küsimuses, mitte kultuurikomisjonil. sest tõepoolest, puudutab see teema ju kultuuri ja kultuurilist mitmekesisust. aga teie kuuldav hääl on siiski vajalik ja ma olen täiesti kindel, et teie häält kindlasti kuuldakse. kui rääkida autoriõiguste direktiivist, siis minu jaoks on äärmiselt oluline saada ühe, üle nii-öelda väärtuslõhest. nagu me teame, praegu on olemas erinevaid platvorme, osa neist põhineb ähm, tellimustel, kliente võib olla sada nelikümmend miljonit kuus ja seega need ettevõtjad suudavad maksta näiteks muusikutele ähm,, aga on ka teisi platvorme mis saavad oma tulu reklaamidest ja neil võib olla näiteks eh, peaaegu sama palju kliente, aga nad maksavad tunduvalt vähem. näiteks sada nelikümmend miljonit inimest, nende eest makstakse kaks miljardit, teisel pool miljon klienti, aga ainult kuussada miljonit. ja loomulikult muusikud ei ole sellise korraldusega rahul, nad ei saa väärilist tasu see tähendab, et sellise sisu puhul me kaotame, kui me autoritele ei paku õiglast tasu. samuti üks kuum teema kultuurikomisjonis on seotud ähm, kirjastajate õigustega, kaasnevate õigustega, me teame, et Hispaanias ja Saksamaal olid teatud katsed, mis ei olnud nii edukad, kui nii võib öelda. kirjastajad arvasid, et kui nähakse ette mingi reegel kogu Euroopa Liidu raames, siis see aitaks äh, trükimeedia väljaandjaid. aga minu jaoks oli kõige olulisem see, et tekstis oleks selge väide et hüperlinkide kasutamine jääb üheks interneti põhivabaduseks. see ei puuduta mingit lingimaksu, hüperlingimaksu või midagi sellist. kui rääkida hüperlinkidest ja linkimisest üldiselt, siis on olemas küllaltki hea Euroopa Kohtu praktika olemas ja tuleb silmas pidada, et see sisu, millele lingitakse, et seda sisu juba autoriõigustega kaitstakse ning nende õiguste omajad ei ole aga näiteks kirjastajad, vaid nad on ajakirjanikud või fotograafid ja teised. kui aga näiteks kuuekümnendatel said fonogrammi tootjad endale kaasnevad õigused, siis äh, nõnda ei läinud aga trükimeedia väljaannetega, sest ähm, siis kirjastajad ei soovinud selliseid õigusi endale. Nad lihtsalt ütlesid, et nad tahavad olla neutraalsed vahendajad, nagu tänapäeval platvormid, ja nad ei tahtnud neid kaasnevaid õigusi saada endale aga praegu on nad rahutud, ütlevad, et keegi kasutab nende sisu ilma, õiglased tasuta. ning nad on seisukohal, et sellised kaasnevad õigused aitaksid neil luua võrdsemaid võimalusi läbirääkimisteks. ehk siis, kui nad neid kaasnevaid õigusi soovivad, siis minu meelest nad peaksid need endale saama. ja loodan, et ka te toetate neid mõtteid, aga ma tean, et tegemist on küllaltki vastuolulise ettepanekuga nüüd teksti andmekaeve. sellega on sama lugu. Mm, teadlastele on vaja pakkuda sellist innovatiivset vahendit, me teame, et Euroopa on juhtrollis, kui rääkida näiteks mm, teadusartiklitest, mis põhinevad teksti andmekaevel. peamiselt on see seotud et peamiselt on see nõnda tänu Ühendkuningriigile, sellepärast et Ühendkuningriigis kasutatakse kõige liberaalsemaid teksti andmekaeve reegleid Euroopa Liidus. küll aga ei saa ma olla nõus äh, raportöör Komodiiniga. minu arusaam oleks selline, et ta sooviks veelgi liberaalsemaid lahendusi kui Ühendkuningriigis sest seda on liiga palju. miks on vaja minna olemasolevate toimivate ärimudelite kallale? teadlaste ja kirjastajate vahel on näiteks väga häid suhteid või näiteks äh, ravimitootjate vahel on kokkuleppeid ja nii edasi ja kui need süsteemid toimivad, siis me ei peaks sekkuma. taaskord me peame ka kaitsma oma autoreid minu arusaam on selline, et meie ettepanek teksti andmekaeve kontekstis on veelgi liberaalsem kui reeglid Ühendkuningriigis. aga see, et täielikult hakata süsteemi muutma, et tekiks mingi segadus, no see ei ole minu meelest mõistlik. siis on üks teie küsimus, mis on teie kätes, audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv ning prouad Kammerwert ja Verhaien vastutavad selle faili eest. ma loodan, et nende viie kolmepoolsete läbirääkimiste vooruga jõuame ka üksmeelele selle faili küsimustes mul on peaaegu hea meel, aga ma ei ole päris rahul sellega, mis on toimunud liikmesriikide vahel. sellepärast, et kui selle protsessi käigus osa liikmesriikidest, need, kes nimetavad enna-, ennast ähm, üksmeelseteks, näiteks Skandinaavia maad, Holland, Iirimaa, Belgia, kui nad ei ole olukorraga rahul, siis see ei ole protsessi mõttes hea, jah, tulemus võib olla hea, aga me ei ole isegi proovinud konsensust luua või ühist mõistmist luua. kui keegi on olukorras pettunud, siis see ei ole hea märk. siis peame ka arutama meediaprogrammi mis on kõigile oluline, eriti aga teie komisjoni jaoks. Creative Europe, loov Euroopa on väga hea algatus ning loomulikult me ei tea, mis sellest saab, mis saab järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust, sest Brexitil, Brexiti tõttu on õhus ebakindlus ja keerukas on ennustada järgmise MFF-i mahtu, aga meediaprogrammi puhul olen täiesti kindel, et neid investeeringuid tuleb suurendada ja digitaalse Euroopa puhul sada miljonit konkreetselt meediaprogrammi ja ma saan aru, et see peab toetama meie filmitööstust tänan, või vabandust, tänu sellele sajale miljonile eurole aastas peaks olema neil parem šanss konkureerida teiste tootjatega maailmas. järgmiseks digioskused. nagu teada, on meil juba uute oskuste Euroopa tegevuskava ning lähtuvalt sellest dokumendist peavad kõik liikmesriigid, suurem osa on seda juba teinud, Nad peavad looma oma liikmesriigi tasandi strateegiad. arvan, et tänu sellele algatusele on olemas ühine mõistmine selle kohta, et digioskused on põhioskused ja neis, need ei kujuta endast midagi erilist. maikuus käivitasime eh, digitaalse ühtse turu strateegia vahehindamise ja selle käigus tuvastasime uued fookusküsimused. peamiselt räägin siin julgeolekust, küberjulgeolekust, samuti andmemajandusest ja platvormidest. platvormide puhul, platvormide küsimus on ka seotud teie komisjoniga. kui räägime ärisuhetest ettevõtjate ja platvormide vahel, siis liiga sageli juhtub seda, et väikeettevõtjad ei ole olukorraga rahul, nad ütlevad, et neil ei ole võrdseid võimalusi läbi rääkida suurte platvormidega. Neil on isegi keeruline mõista, seda, et missugustest reeglitest lähtuvalt võivad platvormid näiteks väiksemaid ettevõtjaid oma nimekirjadest välja jätta. päris keeruline on aru saada, mis hetkel edendatakse enda eh, teenuseid ja mil puhul otsingu tulemustes näiteks eh, pakutakse kallutatud tulemusi me tahame seista vastu äh, kõlbmatutele kauplemistavadele ja kui me räägime nüüd vihakõnest, libauudistest, intellektuaalomandiõiguste rikkumistest, siis alati tuleb lähtuda hoolduskohustuse, hoolsuskohustusest ja samuti ähm, sellest, mis on kirjas e-kaubanduse direktiivis, sisu üldiselt ei pea asutused seirama, aga on olemas notice and action põhimõte, ehk siis tuleb anda teada, millele peaks järgnema ehm, tegevus, aga mida see notice and action täpselt tähendab, pole kindel. kas teavitamine tähendab seda, et keegi teeb kuhugi linnukese või kas ta peab kirjutama sinna oma nime, aadressi, IP aadressi, see on ebaselge ja kuidas sellele reageerima peab, kas peab vastus olema, et jah, me saime teie teatise kätte, äh, milline on see ajaperiood, mille jooksul peab reageerima? kas on mingi ajaperiood selleks, et mil sisu eemaldatakse või, või et anda vastus selle kohta, et ei, sisu on legaalne, jätame selle üles, või isegi kui näiteks mina laadisin midagi üles mingile platvormile siis kui minu arusaama kohaselt oli see sada protsenti õiguspärane ja kellegi teise teatise järgi võetakse minu sisu platvormilt maha, siis kas minul on ka mingid õigused, mis õigused mul on enda huvide kaitseks? ehk siis praegu on olukord küllaltki ebaselge ja me tahame nendes küsimustes rohkem selgust luua. kui rääkida andmemajandusest siis peab rääkima andmete vabast liikumisest. praegusel hetkel ei ole olukord Euroopa Liidus nii kena, on viiskümmend kuus erinevat õigusakti kahekümne ühes liikmesriigis, mis puudutavad pealesunnitud andmete lokaliseerimist ja ma tahaksin öelda, et selline asi viib meid tupikusse ja see ainult hoiab tagasi innovatsiooni ja väikeettevõtjaid. globaalsetel ettevõtjatel on võimalik kakskümmend kaheksa andmekeskust igasse liikmesriiki luua, aga VKE-dele või idufirmadele on täiesti võimatu see, et nad loovad igas liikmesriigis endale oma andmekeskuse. ja siit siinkohal ütleksin või öeldakse ju sellega idufirmadele, et jääge kas oma liikmesriiki või siis minge Ameerika Ühendriikidesse, kus on ühisturg kolmesaja miljoni kliendiga. aga meie sellist sõnumit küll ei taha oma idufirmadele saata. ehk siis, kui saaksime olemasolevatest tõketest üle, kui andmed saaksid vabalt liikuda, siis muutuvad ka pilveteenuste hinnad rohkem kui seitsme miljardi võrra viie aasta jooksul odavamaks ning ähm, majandusele annaks see kaasa kaheksa miljardit aastas. järgmiseks küberturvalisus. see on seotud tegelikult kõigi parlamendikomisjonidega, sealhulgas kultuurikomisjonidega küberkurjategijad on tänapäeval nagu tööstus. Nad, kurjategijad teevad väga head koostööd omavahel, kurjategijate jaoks voolavad andmed küll vabalt, aga õiguskaitseasutuste vahel ei ole koostöö nii hea liikmesriigiti ja liikmesriikide vahel. piiranguid on palju, see ei toimi hästi ja me ei saa rääkida selles kontekstis andmete vabast liikumisest, kui jutt on ähm, õiguskaitseasutustest ning alati kurjategijatel on võimalik paremaid juriste endale parga, palgata, kui õiguskaitseasutustel on. ehk siis tuleb vastu seista küberkurjategijatele. just sel põhjusel otsustasime käivitada küberjulgeoleku strateegia kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli see strateegia juba olemas, nüüd on neli aastat möödas ja ongi võimalik äh, öelda, et te mõtlete juba uuele strateegiale, aga olukord on ju täiesti teistsugune. kaks tuhat kolmteist ei olnud peaaegu üldse asjade internetti veel, aga eelmisel aastal kurjategijad Ameerika Ühendriikides suutsid luua botnet'e ähm, ning nad suutsid kasutada DOS-rünnakuid ja isegi seega üleilmseid teenusepakkujaid rünnata. ehk siis küberjulgeolekule on vaja Euroopa Liidus täiendavat tähelepanu pöörata. vabandust, kui ma natuke kaua rääkisin, aga ootan nüüd huviga teie küsimusi ja vastan ainult jah või ei. okei okay., thanks. jaa, suur-suur tänu, härra volinik. ma näitasin kella poole, sellepärast et eh, meil on tegemist struktureeritud dialoogiga ja, ja dialoog eeldab, et vahetatakse arvamusi. nagu te eh, enne just ütlesite mulle, peate te ju eh, neli kakskümmend lahkuma ja selleks, et dialoog toimuma, toimuda saaks, selleks ma osutasingi kellale annan kõigepealt sõna meie koordinaatoritele kaheks kuni kolmeks minutiks ning siis saavad sõna kõik teised, kes äh, soovist märku annavad ja alustame Sabine Verhaenist. aitäh, kõigepealt härra volinik, suur tänu, et tulite siia meie komisjoni ning meiega dialoogi peate, mul on hea meel kuulda mitut asja, millest te rääkisite. Äh, sest äh, teie seisukohad toetavad meie omi nii autoriõiguse kui mitmes muus küsimuses. üks teema, millega seoses ma hea meelega kuulaksin teie üksikasjalikumat selgitust, me oleme praegu siin audiovisuaalmeedia küsimustega tegelevas komisjonis ning samuti käsitleme kapsati küsimusi ja ja territoriaalküsimusi filmitööstusega seoses. loovsisu loomine, nende turustamine on tihedalt seotud territoriaalsete üksustega, mis äh, aga on vastuolus sellega, mida me tahame geoblokeeringute mahavõtmisega seoses saavutada. praegu neid ei ole näiteks geoblokeeringute tekstis sees ning olgugi, et siseturukomisjon nad sinna sisse pani. aga küll on sinna pandud äh, ülevaatamisklausel. ent äh, nüüd tuleb kaaluda, kas see, jah, mil määral seda kunagi kasutama hakatakse, sest eh, võim-, võimalik on, et eh, sisuliselt eh, see asi kujundatakse nii, et et see mu-, nullib ära paljugi meie tööst, mida me teinud oleme ning tahtsingi küsida, mida komisjon siis täpselt territoriaalprintsiipidega seoses audiovisuaalvaldkonnas kavandab? aitäh, Silvia Kosta, palun. Eh, Petra, ehm, dato mi complimento comunque per il fatto che oggi suur tänu, Petra. meil oli hea meel vastu võtta eh, Eesti eesistuja esindajatena hommikul ja ma kujutan ette, et et see on suurepärane, et te saate olla eesistujaks praegu äh, kultuurikomisjon on olnud tihedalt seotud audiovisuaalsektori alase tööga ja ma loodan, et me suutsime leida tasakaalu niimoodi laiema juurdepääsu vahel ja nende murepunktide vahel, mida äsja rõhutas Sabine Verhaen, äh, kultuurilise mitmekesisuse kaitse ja säilitamise osas, äh, autorite tunnustamine tasakaal kultuurilise sisu loomise ja sellele juurdepääsu vahel. ja äh, audiovisuaalteenuste kaasaskantavus ja autoriõiguste osas. Te mainisite kahte olulist küsimust küberturvalisuses äh, ja äh, Notice in Action teavitamise ja meetmete mehhanisme. mis selles osas oodata on, kas selles osas saavutatakse mingi kokkulepe või mingi käitumisjuhend? Te mainisite septembrit, kas polnud nii? kas te töötate mingi kokkuleppe saavutamise nimel või äh, soovite midagi ametlikumat, formaalset, mingeid eeskirju või saab see olema mingi käitumisjuhend? küberturvalisus on meile südamelähedane teema, eh, eriti seoses alaealiste kaitsega. me oleme seda arutanud ka audiovisuaalteenuste kontekstis ja me peame keskenduma eh, ohtudele ja mõjudele ja mitte ainult kultuuri kontekstis, vaid ka hariduse kontekstis. rääkides uutest ärimudelitest komisjon on selle kohta juba palju avaldanud, mis puudutab audiovisuaalset toodangut. aga kuidas jääb äh, majanduslike ja kultuuriliselt jätkusuutlike mudelitega? see on seotud territoriaalsuse põhimõttega, äh, müügiga teistesse riikidesse mõte on selles, et Euroopas peaks kujunema tootmiskeskus. kas te näete ka muid jätkusuutliku tootmise mudeleid? pidades silmas ka autoriõiguse kaitset, see on oluline äh, mitte ainult autorite jaoks, vaid ka konkurentsivõime jaoks. tänan, Jana. tänan esinaine, mul on seega kummaline tunne, et nagu ma oleks täna Eesti Riigikogus. täna hommikul oli kaks Eesti ministrit, nüüd Eesti volinik. ma tänan teid selle e, ettekande eest, see oli väga huvitav, kuid mul on teile kaks küsimust. ma olin variraportöör audiovisuaalteenuste osas, nüüd autoriõiguste osas ja kui ma suhtlen oma kolleegidega, siis mul tekib sihuke kummaline tunne, et me püüame seda internetti reguleerida, murda sisse erinevatest ustest ja akendest. meil on e-kaubanduse direktiiv, e, geoblokeerimise, SATCAP direktiiv Äh, mis ähm, tulevad siia erinevate komisjonide kaudu, mõnikord kaotuvad, näiteks äh, videojagamise platvorm äh, audiovisuaalteenuste turul pärast arutelu meie kojas. kasutaja toodetud kontakte. ja nüüd meil on uus määratlus user generated content autoriõiguste direktiivis, see on üks näide meil on ka muid, meil on erinevad määratlused erinevates äh, õigusaktides, mida käsitletakse erinevates komisjonides ja on suur segadus tekkinud. ja teinekord ma arvan, et meil on vaja siin kojas ühte eraldi komisjoni, mis tegeleks just selliste küsimustega, sest mõnikord on raske, midagi on sisekaitseturukomisjonis, midagi kultuurikomisjonis, midagi kuskil mujal. kas te näete selles probleemi? ja kas te näete võimalust äh, moodustada mingisugune raamistik, et äh, käsitleda neid küsimusi komplekssemalt? see on minu küsimus. aitäh. Um, thank you, Commissioner Ansip for being here. tänan, härra volinik Ansip, et te täna siia tulite ja jagate meiega oma arvamusi ja kaalutlusi. ma tahaksin alustada ühest üldisest märkusest. umbes kümmekond aastat oleme pidanud um Äh, enam-vähem sama arutelu, kuidas säilitada internetivabadus ja kõik need uued vabadused, mida me naudime ja teisalt, kuidas leida selline arukas regulatsioon nende platvormide jaoks. Prants-, saksa keeles positiiv ordnungspoliitik seda me oleme aastaid arutanud ja see on ka osa sellest, millele viitas Yana Toom äh,. erinevate uste akende kaudu me läheneme sellele küsimusele ja nüüd ma tuleksin kolme punkti juurde, mis on seotud ka selle üldise küsimusega ja mis pakuvad mulle suurt huvi ja meie kõigile. mul oli hea meel, härra volinik, eh, kui te rääkisite autoriõigustest, ütlesite selgelt, et komisjon eh, soovib säilitada selle free linking põhimõtte. Eh, ma ei taha olla selle põhimõtte vastu, ja meie hääletus kultuurikomisjonis hommikul täna oli, et kui jääb selline vabadus Euroopa kirjastajatele, siis peaks olema ka õiglane osa ajakirjanikele selles osas, selleks et saavutada õiglus ja õigus nende platvormide peal. nüüd selle küsimuse juurde, millele viitas ka Sabine Verhaen, territoriaalsuse põhimõte, digitaalne ühtne turg. kuna meil ei ole uusi mudeleid, kuidas Euroopa filme finantseerida ja eelfinantseerida selleks, et säilitada oma kultuuri mitmekesisust, me ei tohiks praegu kehtivat süsteemi hävitada, sest viimastel aastatel räägitakse põhjendamatust geoblokeerimisest ja sellel on ka oma põhjendus, kuid ma tahaksin veel kord äh, kuulda, mis on teie arvates äh, õigustamatu geoblokeerimine ja kas see on seotud ka Euroopa filmi ja audiovisuaalmaterjaliga ja viimaks, mul oli hea meel, äh, kui komisjon rõhutas seda väljukäpp-põhimõtet, sest minu arvates me räägime turu moonutustest suurte Ameerika digitaalplatvormide ja äh, Euroopa firmade vahel Spotify, äh, kes vajab litsentse ja Google teiselt poolt ja nüüd on puhkenud see debatt, kas see ettepanek tuvastamistehnoloogia kasutuselevõtuks on internetile kasulik? ja nüüd ma tahaksin kuulda ka komisjoni põhjendust eh, eh, ja ma ei tea, kas teie arvate seda üldist interneti filtreerimist kasulikku olevat või mitte? suur tänu, rohkem praegu sõnasoove ei ole ja seetõttu ühinen omalt poolt ühe küsimusega, mis on küll lühike esitatutega. Te rääkisite digitaalsetest oskustest ning teatasite, et komisjoni poolt on kavas siin midagi esitada. kas tegemist on esitada õigusloome ettepanek või õigusloomega mitte seotud ettepanek? I didn't see it, sorry. vabandust, ma ei märganud teid, ütleb esimees eh,. Pochissimi secondi per eh, restitui-. tänan. Eh, palun paar sekundit teie aega et tutvustada seda seisukohta, mis inimestel on tekkinud, kui inimesed loevad uudiseid ja lähtudes ka minu isiklikust kogemusest. ja seda aktuaalsel teemal. kuidas tagada, et digitaalplatvormide poolt pakutavad suured võimalused oleks turvalised. siin ma mõtlen libauudiste peale. kuidas äh, kavandada medico, sono una pediatra saavad täiesti vale hariduse ning siin kerkib selgelt äh, küsimus haridusest ja ka inimeste tervisest. loomulikult ei tohiks infovabadus põhjustada kahju. ent äh, sellest hoolimata kasvab oht, et inimeste teadvus, iseäranis noorte inimeste teadvus kes on vähem kaitstud selle eest, et saavad negatiivselt mõjutatud niisuguste uudiste poolt. Luigi Morgana. Eh. aitäh. kaks lühikest küsimust. kõigepealt digitaalne tipppädevus kuuleme sellest palju, see on paljude teiste küsimustega seotud. ja mina tahaksin konkreetselt küsida selle järgi, missuguseid meetmeid tuleks võtta selle, sellega seoses või selle saavutamiseks. teine küsimus. meil on üks huvitav uuring, Eurobaromeetri uuring märtsist käesoleval aastal seoses eh, igapäevase elu digitaliseerumise ja automatiseerumisega selle tulemused on niisugused, et vastajad üldjoontes uue digitaalse tehnoloogia mõju igapäevasele elusele positiivselt nägid ning äh, ütlesid, et äh, nad usuvad, et nad saavad sellest tehnoloogiaid tulevaid võimalusi ise kasutada. kaks äh, kriitilist momenti siiski selles uuringus olid ja tahaksingi seetõttu küsida. vastajad olid väga pessimistlikud seoses tehisintellekti mõjuga tööturule. üle seitsmekümne protsendi vastanutest, ma tsiteerin uuringu tulemusi, olid seisukohal, et tehisintellekt võtab ära töökohad. ning äh, selle tulemusena kaob rohkem töökohti, kui see töökohti tekitab vähem kui kaks tuhat neliteist vasta, olid, aastal olid vastanud valmis roboteid kasutama igapäevases elus. nüüd eh, eraelusfäär. Te puudutasite seda ka lühidalt, loomulikult ei saanud te seda pika, piisavalt käsitleda ja pikalt, aga julgeolek ja eraelu, siin on kaks olulist küsimust. äkki saaksite paari sõnaga pikemalt rääkida sellest, see oleks huvitav meil kuulda seoses teemadega, mis järgmisel kuul äh, meil käsitlusele tulevad, aitäh! aitäh! Julie Ward, üks minut uh,. Very... suur tänu! kaks punkti. üks naine ja kaks noort. kas te saaksite visandada konkreetseid algatusi, mida te kavandate rakendada, et äh, stimuleerida naiste paremat esindatust digitaalvaldkonnas. me teame, et äh, STEM valdkonnas on naised alaesindatud. kuidas seda olukorda parandada, kuidas suurendada nende kaasatust, et saavutada parem sooline tasakaal? teiseks, noored tegelikult on need, kellele kuulub see digitaalmaailmas, nad on sellesse sündinud, nad seda ei karda, nad äh, uuendavad seda. kas me kuulame ka korralikult noori? kas me kuulame ausalt neid ja milliseid võimalusi me saame pakkuda noortele, et suurendada nende osalust et nad tunnetaks paremini, milline mõjuvõim neil on digitaalmaailmas ja eriti tööhõive valdkonnas. ja sellega seoses ma juba küsisin IGF-i noortega, kellega ma olen tihedas koostöös eelmisest aastast. ma tean, et te olete huvitatud nendega kohtuda. Äh, äh, see on hea rühmitus, kes esindab noorte kogukonda aitäh, härra volinik, palun, teil on sõna. jah, ähm, palju küsimusi ja loodan, et tuleb ka teine küsimuste voor. aga kuidas leida aega teiseks vooruks, seda ma veel ei tea. alustame viimasest küsimusest. IGF Youth see küsimus küsiti ka juba eile ja nagu öeldud, siis olen nõus nendega kohtuma. on väga oluline õpetada digioskusi juba lasteaia tasandil, et programmeerimist käsitletaks kui osana õppekavast igal õppetasandil, see on tõesti väga oluline. Te küsisite konkreetsete tegevuste kohta, mille sihtrühmaks on eelkõige noored. kõik teavad programmeerimisnädalat Code Week, mis Euroopa Liidus olemas on ning saame loota, et need noored inimesed osalevad kümned tuhanded noored on osalenud sellel üritusel. liiga sageli arvatakse, et programmeerimine on natuke veidratele inimestele mõeldud, eh, mingitele koodifriikidele, kes eh, ei mõtle sugugi päriselust. aga mina nägin nii paljusid poisse ja tüdrukuid, kes lõid uusi mänge, arvutimänge ning nad võisid olla kaheksa või üheksa või kaheteistaastased lapsed ja me peame neid julgustama selleks, et nad endale sellised digioskused juba noorena omandaksid. kahjuks pean ma ütlema, et eh, liiga sageli arvame me seda, et et vanemad inimesed on juba liiga vanad digioskuste omandamiseks. aga mina leian, et see on vale suhtumine, täiesti vale. Need inimesed on valmis neid novaatorlikke lahendusi kasutama, mis internetil põhinevad ja kui need lahendused on kasutajasõbralikud, siis tahavad inimesed neid lahendusi kasutada, mida interneti teel pakutakse ja nad tahaksid näha sarnaseid lahendusi ka teistelt institutsioonidelt või näiteks äh, erateenuse pakkujatelt. sugude võrdsus IKT-tööstuses või sooline tasakaal on tõeline probleem. võib öelda et, et umbes kaheksakümmend protsenti inimestest selles sektoris on meessoost ning ainult kakskümmend protsenti on naissoost töötajate osakaal IKT sektoris. kuidas pakkuda paremaid võimalusi selleks, et tagada töö ja pereelu tasakaal see teema jääb muidugi ka Euroopa Komisjoni huvi orbiiti. inimesed pelgavad liiga sageli eh, digitaliseerimist, nad kardavad robootikat või tehisintellekti. ja samuti öeldakse nüüd, et kas tehisintellekt või robotid võtavad meie töökohad ära ja me jääme neist ilma mina usun progressi. see on alati loonud uusi töökohti, ähm, sada aastat tagasi Ameerika Ühendriikides oli üksteist koma viis miljonit põllumajandustootjat, praegu on neid seal kaheksasada üheksakümmend tuhat kogu Ühendriikide peale. aga tootlikkus tõusis kõikide nende aastate jooksul ja samaaegselt ka tõhusus suurenes veelgi enam, veelgi kiiremini Ameerika Ühendriikides. kümme aastat tagasi oli Ameerika Ühendriikides kuussada üheksakümmend, kuussada üheksakümmend üheksa tuhat töötajat, kes kasutasid faksimasinaid aga arvake, kui palju nüüd selliseid töötajaid Ameerika Ühendriikides on? ehk siis mina usun progressi ja ma võin tuua isikliku näite. ma tean, et alati, kui ma sain mingi uue uhke seadme, rüperaali, tahvelarvuti, nutitelefoni, mobiiltelefoni, siis ma pidin alati rohkem tööd tegema, mitte vähem. ma olen kakskümmend neli tundi ööpäevas kättesaadav ja ma pean rohkem tööd tegema selle tõttu ja ma arvan, et seesama käib ka kõigi teie kohta. ehk siis me ei pea arvama, et me jääme oma töökohtadest ilma, sellepärast et robotid meie töö endale võtavad. Need inimesed, kes on mures oma töökohtade kaotamise tõttu, nemad muidugi peaksidki mures olema. loomulikult mõned inimesed jäävad oma töökohtadest ilma Euroopa institutsioonid, kohalikud omavalitsused, liikmesriikide valitsused ja ka meie ettevõtjad peavad tagama elukestva õppe ka reaalsuses. nüüd praegu räägitakse sellest kui mingist lööklausest, aga tegelikult peab elukestvast õppest saama reaalsus sest tõepoolest teatud valdkondades jäävad inimesed oma töökohtadest ilma. seda juhtub liiga sageli, et inimesed näiteks tahavad, et hakataks maksustatama roboteid või tehisintellekti. mina arvan, et see ei ole hea mõte. vaadake, mul on siin iPad, ma tean, et selles on vähemalt kaks ähm, õpetajat kellest üks on meessoost, teine naissoost ja nad õpetavad mulle prantsuse keelt. ma kasutan programmi nimega Linguist, hea kohanev programm ja seda võib ju ka öelda tehisintellekti kohta, kui te ei suuda mingeid sõnu meelde jätta, siis see programm küsib teilt jälle ja jälle neid termineid ja pärast ähm, mõnda teist lauset küsitakse jälle seda sõna ja selle tõttu isegi minusugused inimesed õpivad need sõnad endale selgeks, seal on üks mees, üks naine. no kuidas me hakkame neid maksustama, see oleks mu küsimus teile. meil on olemas ettevõtete tulumaks, üksikisiku tulumaks, no muidugi kõike võib maksustada, õhku võib ka hakata ma-, maksustama, aga eh, seda on liiga palju maksustamise mõte ei pea seisnema ju ainult selles, et saada valitsusele rohkem tulu, aga see peab ka mõjutama teatud protsesse. ja kui hakata maksustama roboteid, siis sellega loome me teatud tõkkeid novaatorlikele protsessidele. me peame silmas pidama, et see rong on juba liikumas ja kiirus on küllaltki suur, me peame selle rongi pardal olema või siis võime lihtsalt neile lehvitada, et head aega. tegemist on üleilmse konkurentsiga. isegi kui keegi tahab, siis progressi ei ole võimalik peatada. kui meie ei kasuta roboteid, siis keegi teine teeb seda kusagil teises paigas ja niikuinii kasutab ei ole korrelatsiooni eh, töötuse määra ja robotite kasutamise vahel. näiteks Saksamaal. Per capita roboteid on Euroopa Liidus kõige rohkem ja me teame ühtlasi, et töötuse määr Saksamaal on üks madalamatest Euroopa Liidus. tänu robotitele võime öelda, et kui me räägime ähm, allhangetest kolmandatesse riikidesse, siis äh, see oli populaarne sajandi alguses. aga nüüd on mõistlik ettevõtjaid ja nende tootmist taas tagasi tuua lähemale tootedisaineritele, inseneridele, teadlastele ja näiteks Saksamaal Adidas lõi uue tehase. Nad ei hakanud inimesi vallandama, vaid nende tootmismahud suurenesid hoopiski. see on üks nendest näidetest äh, selle kohta, kuidas ettevõtteid tagasi tuua. ehk siis me ei pea kartma tehisintellekti või roboteid või digitaliseerimist, aga me peame hoolima oma inimestest pakkuma neile digioskusi, sealhulgas ka vanematele inimestele, mitte ainult nooremale põlvkonnale. siis te küsisite libauudiste kohta. loomulikult on tegemist kuuma teemaga mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kõikjal ning arvan, et eelkõige need platvormid peavad kõigepealt selle teemaga tegelema, aga ka poliitikud siin Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa Komisjonis peavad nende teemadega rinda pistma. me peame meeles pidama, et usaldus on üks peamistest varadest, mis platvormidel olemas on kui inimesed ei usalda enam platvorme, siis nad ei kasuta neid platvorme kümme aastat tagasi Eestis kümme aastat tagasi ajalehed Eestis panid üheksakümmend protsenti oma sisust äh, või said oma, üheksakümmend protsenti oma sisust äh, internetis ja nendel lehtedel käidi eelkõige just kommentaaride pärast, üheksakümmend protsenti liiklusest oli tänu kommentaaridele, aga inimesed ei saa anonüümseid kommentaare usaldada. ning mõned aastad tagasi, ma nüüd räägin Eesti näite varal, öeldi et, et ähm, üheksakümmend protsenti lehekülastustest on sisu tõttu ja ainult kümme protsenti kommentaaride tõttu ja ma arvan, nüüd nad ei saa isegi kümmet protsenti liiklusest tänu kommentaaridele, sest inimesed ei saa neid anonüümseid kommentaare usaldada. kui kasutatakse ainult libauudiseid teatud sotsiaalmeediaplatvormidel, siis ähm, vahetavad inimesed oma infoallikat, nad ei usalda lihtsalt neid platvorme. ehk siis platvormid peavad seisma vastu libauudistele, mis ei tähenda muidugi seda, et poliitikud ei peaks sellele teemale tähelepanu pöörama. aga ütlesin seda mitmel korral ning nagu ütlesin ka päris alguses, me tuleme välja Notice and Action põhimõtte kohta ettepanekuga, sest see puudutab otseselt ka libauudiseid me teame, et sotsiaalmeediaplatvormid kasutavad juba süsteemi, kus äh, teatud kasutajad saavad postitusi ära märkida ja mina saan asjast niimoodi aru, et platvormid peavad seda teemat väga tõsiselt võtma rohkem kui sada aastat tagasi ütles keegi. Abraham Lincoln aga vist ka keegi teine. keegi ütles, et saab äh, kõiki inimesi petta vahel või siis ähm, osa isikutest petta kogu aeg, aga kõiki ei saa kogu aeg petta. me peame oma inimesi usaldama ja uskuma nende tervesse mõistusesse, libauudised on halvad, aga tõeministeerium oleks veelgi halvem. ma tean seda, ähm, sest ma elasin sellises riigis, kus tõeministeerium olemas oli. nüüd väärtuse lõhe, value gap. ma ütleksin, et tegemist ei ole ainult Euroopa Liidu probleemiga, mõned suured Ameerika ettevõtjad ei maksa piisavalt muusikutele ka Ameerika Ühendriikides on samasugused arutelud ja ka seal on muusikud äh,, ei ole olukorraga rahul. Nad viitavad seal samuti sellele, et on olemas väärtuslõhe ja nad ei saa piisavalt tasu. arvan, et Euroopa Liidus on meil täpselt samasugused probleemid nagu Ameerika Ühendriikides. järgmiseks põhjendatud ja põhjendamatu geoblokeerimine mm, ja samuti väljendusvabaduse küsimus äh, geoblokeerimisest kõigepealt. ma ei leia, et see oleks kuidagi õigustatud kui, kui kolmkümmend kuus protsenti inimestest, kes tahtsid mingit konkreetset kaupa osta teisest liikmesriigist, et ainult kolmkümmend kuus protsenti suutis selle tehingu edukalt lõpule viia. kui ma tahaksin osta seda veepudelit füüsiliselt siin praegu Belgias, siis ma pean usaldama seda silti, mis siin peal on. null kilokalorit ma pean usaldama, et see on vesi. kui nüüd Eestis äh, sarnast asja küsida, siis nõnda ei ole. ei saa ju öelda nõnda, et oi, et kui te olete Eestist pärit, siis see vesi on mõeldud ainult Belgia kodanikele ja eestlastele me seda ei müü. vaadake, teie krediitkaart on vales kohas välja antud, päris kindlasti me teile ei hakka vett müüma. kujutage ette, milline skandaal see oleks, kui keegi ütleks selle pinnalt ei, kui ma tahaksin osta endale pudeli vett siin Belgias füüsiliselt. aga kui ma tahan sellesama kauba või teenuse endale osta teisest liikmesriigist internetis, siis tuuakse sadu vabandusi, miks ei öelda sellele. kas see on õigustatud, minu meelest ei ole. osa müüjatest äh, peavad seda kasumlikumaks, kui Euroopa on killustunud. kui nad küsivad erinevatelt piirkondadelt erinevaid hindu. kui me tulime välja geoblokeerimise ettepanekuga, siis me ei tahtnud, et hinnad oleksid Euroopa Liidu üleselt ühtlustatud, aga me tahame seal näha võrdset kohtlemist mitte keegi ei pea aktiivselt müüma oma kaupu kõikjal Euroopa Liidus. aga ma räägin siin passiivsest müügist. kui mina tahan osta pudelivett selle konkreetse kauba, siis arvan, et siin diskrimineeritakse kedagi tulenevalt tema rahvusest või sellest, kus tema krediitkaart on välja antud, kui öeldakse, et ei, ei, seda kaupa me teile ei müü see on ainult meie inimestele. territoriaalsuse põhimõttest. ütlesin seda juba korduvalt, aga võin ka seda korrata. tuleb kaitsta pärit äh,, territoriaalsuse põhimõtet. mina olen väiksest riigist, Eestist ja nagu te teate, siis ka Eestis toodetakse filme kaks aastat tagasi film Mandariinid, mis sai isegi Oscari nominendiks. Oscarit äh, see film ei võitnud, aga nominatsiooni siiski sai. hea film. aga ma olen täiesti kindel, et ei ole ärihuvi näidata väikest äh, Eesti filmi kõikjal Euroopas, et osta üle Euroopast litsentsi. Soomes, Leedus, Lätis, võib-olla Poolas on selle vastu huvi, Gruusias muidugi, aga sellega asi piirdub. võib-olla mõned ähm, entusiastid tahaksid seda filmi mõnes teises riigiski vaadata, aga see, et maksta Euroopa-ülese litsentsi eest, seda oleks ju liiga palju ehk siis selle näite varal territoriaalsuse põhimõte peab alles jääma. eile tõin näite ühe stsenaristi kohta, kellega kohtusin, ta oli Taani Filmiinstituudis. ja toon taas kord selle näite. olin Kopenhaageni Filmiinstituudis ja seal oli üks proua, kes istus minu paremal käel ja üks härra, kes istus minu vasakul käel. nüüd see proua oli ja on endiselt tuntud stsenarist, kuulus stsenarist. ta pidas väga muljetavaldava kõne. ta ütles, et see kaunis punane kleit, mille ta oli ostnud ähm, taaskasutuspoest, ta maksis selle eest kolmkümmend eurot. see oli ilus kleit, aga maksis kolmkümmend eurot. ja siis ta ütles, et tema auto on Kopenhaageni kõige vanem ja kõige inetum auto. kui rääkida palgast, siis ta on võimeline maksma tagasi kõik oma eelmise kuu laenud ja järgmisel päeval peab ta uuesti hakkama võlgu elama. ja tema sõnum oli väga selge, palun muutke süsteemi. autorid ei saa õiglast tasu ja talle aplodeeriti. ja siis härra minu vasakul käel, temal ei olnud kolmekümne eurone ülikond seljas, ta oli väga uhkelt riides ja ta ütles ärge minge meie olemasoleva autoriõiguste süsteemi kallale, sest see toimib hästi. ja ka temale aplodeeriti. ja siis ma arvasin, et miks ma siin istuma pean. võib-olla peavad nad omavahel neid teemasid arutama. selleks, et milleski kokku leppida ja midagi pakkuda välja Euroopa institutsioonidele, ehk probleem on kindlasti olemas ja nende probleemidega tuleb tegeleda. kui rääkida põhjendamatust geoblokeeringust, siis alati tuleb silmas pidada, et need, kes lubavad investoritele täielikku territoriaalset eksklusiivsust, ei ole tegelikult sajaprotsendiliselt ausad inimesed. jah, paistab, et aeg liigub, aeg jookseb kiiresti, ütleb kõneleja. me teame et, et kakskümmend protsenti Euroopa internetikasutajatest kasutavad VPN-e, et saada ligipääs digisisule. kuuskümmend kaheksa protsenti filmivaatajatest Euroopa Liidus ütlevad, et nad kasutavad eh, filmide vaatamiseks tasuta allalaadimist. üsna lihtne on kasutada torrenteid või VPN-i, eh, see on tasuta ja see ei ole tavainimestele probleem. aga autorite jaoks on see suur probleem, sellepärast et nad ei saa õiglast tasu. ja minu arusaam absoluutse territoriaalse eksklusiivsuse kohta või üldse absoluutse eksklusiivsuse kohta on selline, et tegemist peaks olema siis null või saja protsendiga. aga kui on seal midagi vahepealset, kakskümmend või kuuskümmend kaheksa protsenti, siis minu arusaam on selline, et see on väga suhteline viis mõistmaks absoluutset eksklusiivsust. me peame aru saama oma olukorrast ja sellest, millist olukorda me tegelikult tahame ei tohi inimesi suunata varastamise suunas, vaid tuleb ette näha õiguspärast juurdepääsu õiguspäraselt ostetud digitaalsele sisule. ma ei räägi siin sellest, et kõike peaks kõigile tasuta andma kõikjal. ma ei pea absoluutselt seda silmas. aga praegusel hetkel ei ole olemas neid õiguspäraseid viise teatud sisule juurdepääsu omada. kaasaskantavus Äh, jah, see tuleb, aga ka piiriülene juurdepääs, näiteks Prantsuse filmiarhiiv äh, või Saksamaal midagi, ma rääkisin Saksa mm, esindajaga filmiarhiivist, ma käisin ka Pariisis kohal, äh, kuulsin, et neil on tuhandeid digitaalsel kujul filme ja selle vastu on ka huvi, et inimesed tahavad näha neid filme inimesed soovivad juurdepääsu sellele kultuurilisele mitmekesisusele, mis Euroopa Liidus olemas on, aga tänasel päeval teatud piirangute tõttu ei ole nendele filmidele juurdepääsu. ehk siis kultuuriline mitmekesisus on suur väärtus, isegi kui ta eksisteerib kusagil arhiivis, aga palju parem oleks see, kui inimestel oleks ka juurdepääs nendele meistriteostele. ehk siis selles seisneb meie eesmärk eesmärk ei ole hävitada olemasolevaid äripraktikaid või territoriaalsuse põhimõtet, me tahaksime pakkuda paremat äh, juurdepääsu digisisule oma inimeste jaoks ja samaaegselt tahame pakkuda ka õiglast tasu oma autoritele. ja meie arusaam on selline, et seda on võimalik teha. võimatu on aga pakkuda ainult ühte ja teised unustada ehk siis nüüd on aeg juba otsa saamas. ma olen igati nõus, et interneti ja väljendusvabadust tuleb kaitsta ja säilitada. teame, et pärast äh, igat terroristlikku rünnakut proovitakse internetti täiendavalt reguleerida, luua mingeid kohustuslikke tagauksi krüptosüsteemidele ja nii edasi aga keegi peab ka kaitsma väljendusvabadust, sõnavabadust. kõik meie lahendused peavad olema tasakaalus. Te teate seda minust pareminigi. Yana Toom mainis seda, kui palju erinevaid küsimusi on olemas seoses internetiga, aga minu meelest see on normaalne, millele ta viitas. internet ja digivaldkond on ju kõikjal, meie elud ongi digitaalsed tänasel päeval ja see, et nüüd ühe konkreetse ehkki hea seadusega hakata kogu interneti või kogu elu reguleerima, see on praktiliselt võimatu. aga teil on igati õigus, et teavet tuleb jagada, erinevad komisjonid, ka liikmesriigid peavad omavahel infot jagama. ning koostöö peab olema palju parem kui praegusel hetkel. komisjoni seisukoht territoriaalsuse põhimõtte küsimuses, selle ma vist ütlesin juba välja, see peab säilima. me peame kaitsma territoriaalsuse põhimõtet kultuurilisest mitmekesisusest rääkisin ka juba, raadiospektri küsimus on liiga lai küsimus, et sellest praegu rääkima hakata, küberjulgeolek, ma kahjuks pean minema, ma pean kohtuma kolme Jaapani ministriga, aga võib-olla saame järgmisel koosolekul näha ette aja eh, selleks, et rääkida mõningatest teistest teemadest. ma tean, et osa küsimustest jäid mul käsitlemata, aga nii on, aitäh teile, et kuulasite! Your... ja tänan ka teid küsimuste ja heade mõtete eest! suur-suur tänu nende põhjalike vastuste eest, mille meile andsite kuna see nii kaua võttis, siis paraku me teist küsimuste vooru teha ei jõua. ning ma luban teil minna nüüd Jaapani ministriga kohtuma, kes teid juba ootavad ja Jaapani ministrid, nagu me teame, ei tohi lasta oodata. sest eh, nemad tunnetaksid seda solvamisena aga suur-suur tänu, et te siia tulite, arutleda oleks veel paljugi üle, aga usun, et äh, saame seda teha tulevikus veel ning tänan teid tulemast ja soovin teile edu edasises töös ja soovin meeldivat koostöö jätkumist teiega. aitäh ning ootan tõhusat koostööd Euroopa Komisjoni ja Kultuurikomisjoni vahel. niisiis, meie viimane päevakorrapunkt, mitte ainult tänase päeva viimane päevakorrapunkt, vaid ka meie viimane päevakorrapunkt enne suvevaheaega. nimelt tellisime uurimuse teemal Euroopa identiteet ning tahaksime nüüd kuulata ära selle tulemuste esitluse ning äh, see uurimus valmis läbi meie poliitikauuringute ola-, osa, osakonna, selle, seda kureeris doktor Markus Prutš, kellest on saanud meie komisjoni sekretäriaadi liige. ja ning ta on praegu siis siin oma vana äh, ameti esindajana ja me palume tal rääkida sellest uurimusest, praeguseks on see uurimus kättesaadav nii prantsuse, inglise kui saksa keeles äh, ja mul on hea meel, et Markus on siin seda täna esitlemas, aga enne, kui ta seda teeb, tahaksin tervitada meie uut liiget, Rupert Matthewsi. tere tulemast Kultuurikomisjoni! aga nüüd edasise venituseta, palun, Markus, sul on sõna. aitäh! austatud äh, proua esimees. kõneleja jätkab inglise keeles. suur tänu, et tulite ja andsite mulle võimaluse esitleda olulisemaid tulemusi meie uurimusest Euroopa identiteet. ma ei hakka rääkima uurimuse teoreetilistest ja metoodilistest aspektidest ega ei hakka üritamagi paari minutiga teile täit kokkuvõtet anda sellest uurimusest räägin pigem olulisematest tulemustest ja soovitustest, mis võib äh, tulemustest tuletada. sissejuhatuseks aga paar sõna mm, selle loogika kohta, mida me kasutasime uurimuse läbiviimisel. ning äh, räägin lühidalt ka kolmest uurimisküsimusest, millele vastust otsisime. Need olid, mis on kollektiivne identiteet, mis on Euroopa identiteedi erilised tunnusjooned ning mis poliitikat on üritatud kujundada selleks, et äh, inimestes tekiks Euroopasse kuulumise tunne. ja kolmandaks, äh, missugused on väljavaated äh, rahvusülesele identiteedikujundusele Euroopas? üritasime leida vastused nendele küsimustele, aga ei laskunud selle temaatika põhjalikku analüüsi, sest seda oleks olnud võimatu teha neljakümne või neljakümne viie leheküljega pigem üritame anda üldise ülevaate, mis äh, näitab praegust ähm, erialase kirjanduse seisu ja olulisemaid väljakutseid seoses Pan-Euroopa identiteediga ning äh, uurib võimalusi Euroopa identiteedi tekkeks. ja kaalub muuhulgas ka ajaloo ja ajaloolise mälu rolli selles ning nii jõuangi ma olulisemate uurimuse tulemusteni ning soovitusteni, mille võib kokku võtta kaheksa punktina. esiteks, identiteet on väga keerukas ja raskesti tabastav ning põhiliselt äh, konstruktivistlik kontseptsioon. identiteet on mõiste, mida kasutatakse nii avalikkuses äh, toimuvates debattides kui ka teadlaste hulgas. nii aruteludes, mis puudutavad äh, riigi tasandit kui ka riigiülest tasandit nagu Euroopa tasand. identiteet käsitleb küsimust sellest, kuidas identit-, indi-, indiviid suht-, kuida-, missugused on indiviidi suhted ühiskonna ja konkreetsemate rühmadega. ehk siis sisuliselt käsitleme küsimust sellest, mis ühiskonda koos hoiab. samas ja ilmselt osaliselt ka seetõttu on identiteet kontseptsioon, mille üle palju vaieldakse. kui on üldse mingi ühisosa praegu teadlaste arvamustes selles valdkonnas, siis on see taandatav sellele, et identiteet on konstrueeritav, dünaamiline ja õpitav. ning iseäranis puudutab see kollektiivseid identiteete, muuhulgas neid, nende, neid poliitilisi üksusi, mida on enamasti seostatud identiteediga, nimelt äh, riike, rahvusriike ja Benedict Anderson, üks üks äh, uurija selles valdkonnas on pakkunud välja äh, mõiste imagined communities, kujuteldavad kogukonnad. samas ei ole kogukonnad äh, loomulikult üksnes kujuteldavad. ja võiksime öelda, et identiteedid ei ole jäävad ja nad muutuvad ajas ja ükski identiteet ei ole ei ole teisest parem ning ükski identiteet ei ole asendamatu. olles seda öelnud, tuleb märkida, et kollektiivne identiteet on siiski väga oluline või teisisõnu, kollektiivne identiteet on alati kujuteldav, ent äh, mitte kunagi asjakohatu või, või mitteoluline. sest äh, ta mängib olulist rolli poliitiliste üksuste stabiilsuse tagamisel, luues äh, millegi, mida võiks kujut-, mida, millest võiks rääkida ühtsusena, mis ületab lõhed ja erinevused mingis kogukonnas. ning eh, niimoodi on identifitseerumise soodustamine asi, mida, mis on paratamatu mingis poliitilises kogu, kogukonnas, sellepärast et vastasel juhul seda kogukonda ei eksisteeriks. poliitilisel tasandil võiks öelda ju, et, et oleks absurdne, kui rahvusriik või Euroopa Liit ei ajaks äh, identiteedipoliitikat, ei kujundaks identiteedipoliitikat, sellepärast et, et see tähendaks, et me ei, ei taju või ei taha ennast näha poliitilise kogukonnana. missugused on siis võimalused äh, rahvusriigi ülesel tasandil kujundada identiteeti, identiteediloomet? see on väga keeruline küsimus, sest ainus mudel, mis meil identiteedile praegu olemas on, on rahvusriigi mudel. aga millisel määral saame me rahvusriigi mudelit kasutada niisuguse riigiülese üksuse puhul, nagu seda on Euroopa Liit? siin saab selgeks, et äh, rahvusriikliku identiteedi mõiste rakendamine rahvusriigi ülesel tasandil on seotud nii võimaluste kui riskidega. ühelt poolt on rahvusriik loomulikult kõige olulisem viitepunkt Äh, riigiülese identiteedi loomisel. teisalt aga rahvusriigid, eriti tugevad rahvusriigid, on asjad, mida siin kindlasti tuleb arvestada. lisaks on tegemist äh, ka ühega vähestest mudelitest selle kohta, kuidas on võimalik äh, erinevaid sotsiaalseid rühmi koondada üheks kogukonnaks, üheks suureks rühmaks. risk on aga selles, et et analoogiad on siin väga rasked leida, sest eh, paljugi sellest, mida kasutatakse rahvusriikliku identiteedi loomiseks, ei ole kättesaadav Euroopa tasandil. teiseks, seega ei saa rahvusriigi, rahvusriiklikku identiteeti kasutada üks-ühese eh, näitena. see ei tähenda, et eh, neid, nendest pole üldse kasu, aga me ei saa neid üks-üheselt üle kanda Euroopa tasandile. mis siis aga võiks olla Euroopa identiteedi substants. me võiksime öelda, et niisugune identiteet peab olema nii poliitiliselt kui kultuuriliselt ankurdatud. teadlased eristavad siin Euroopa mõistmist äh, väärtuste kultuurilise kogukonnana ja teiselt poolt äh, demokraatliku, samu poliitilisi praktikaid jagav, jagava kogukonnana. ja seda seostatakse sakslastele mm, saksa filosoofi Haber, Jürgen Habermasi konstitutsioonilise patriotismi mõistega. Euroopa kultuurilise kogukonnana sisuliselt järgib rahvusriiklikku mudelit äh, ning äh, sellega tulevad kaasa kõik probleemid, mis on rahvusriikliku identiteediga seoses, sellepärast et see on, see on äh, kogukond, mis vastandub teistele just tänu sellele, et ta on kuskile ankurdatud. empiiriliselt võiks aga küsida, kas Euroopa mitmekesisus äh, või mida, kuidas me saame seda mitmekesisust kasutada või, või kuidas selle tingimustes luua mingit identiteeti. poliitilise, ka poliitilise kogukonnana Euroopa käsitlemine on seotud oma riskidega, sellepärast et äh, seal ei ole niisugust emotsionaalset sisu, nagu me sageli leiame kultuuriliste identiteetide või kultuurilise algega identiteetide puhul. isegi, isegi äh, asjaolu, et tegemist on üleüldise identiteediga, tekitab täiendavaid probleeme. et neil ei teki niisugust tuumgruppi ja, ja tekivad hoopis küsim-, küsimused, kuidas me mingid religioossed rühmad selle identiteedi alla tuua saame ehk siis meil on lõppkokkuvõttes vaja mingit kultuurilise põhjaga identiteeti, mis oleks ühitatav ja hõlmaks ka kodaniku ja riigipõhise identiteedi ning millisel määral viivad meid siin Euroopa Liidu poliitikad selles suunas edasi. siin võiks väita, et me peame tugevdama alt üles lähenemist. miks? Euroopa Liidu identiteedipoliitikat on aetud Euroopa integratsiooni algusest, aga nad on olnud kõikuvad ning ilma ühtse suunata ja mõnikord tugevamad, teinekord aga taandunud praktiliselt nulli. paljugi on seda loomulikult kritiseeritud ja paljuski tuleb see kriitika arusaamast, et identiteedipoliitikat on aetud põhiliselt ülevalt alla. inimestele on öeldud, et et vaata, vaadake, Euroopa identiteet on see, teine ja kolmas. selles mõttes Euroopa kodanike programm ja see, mida teeb kult-, see töö, mida teeb Kultuurikomisjon, äh, märgib olulist muudatust paradigmas, sest siin võetakse suund kodanikuühiskonnale ja soodustatakse aktiivset kodakondsust. see on samm õiges suunas, kui me soovime rohkem alt üles lähenemist. enne kui nagu me kõik teame, selle ulatusest nii finantsilises kui muus plaanis ei piisa, et tagada ulatuslik mõju Euroopa kodanikel. see tähendab, et me vajame midagi enamat, me vajame laiemaid alt üles algatusi, kui me soovime tõesti, et kujuneks mingi üle-euroopaline identiteet ja see nõuab tegevust nii Euroopa tasandil kui, mis veelgi olulisem, liikmesriikide tasandil. mida võiks aga teha kui me võtame mingi ühe konkreetse poliitikavaldkonna, milles saaks midagi ära teha. ajalooline mälu on tõenäoliselt üks niisugune valdkond, sest sellega on sageli seotud ka identiteedikonfliktid, ent ometi see on Euroopa identiteedi tuum. meil on vaja kokku leppida olulisemates minevikku puudutavates küsimustes igas kogukonnas, sest kui me minevikus kokkuleppele jõuda ei suuda mingis kogukonnas, siis on väga raske koos elada. mida aga me siis teeme? ja, ja kui me olukorras, kus meil on niivõrd erinevad tajutud ajalood Euroopas, me peaksime siin tõenäoliselt suuna võtma mitte ühisele ajalookäsitlusele, vaid ühisele lähenemisele minevikule ja ajaloole või ajalugudele. kuidas seda saavutada? üritasin äh, seda väljendada nii, et me peaksime ehk liikuma eemale mälestuskultuurist ning äh, liigume Euroopa mäletamise kultuuri poole ehk nii-öelda sisu poolt protsessi poole. Euroopa mäletamise kultuur nõuab pädevuste kujundamist äh, selleks, et minevikku ümber mõtestada. ning me võime teha seda tuginedes ühistele Euroopa väärtustele, mis on lepingutes kirjas, mis on aga veelgi olulisem, veel olulisem on see, et me ei lähtu mingist eelhinnangust minevikule, vaid äh, üritame luua avatud foorumi aruteluks. ning olgugi, et me, me lähtume ajaloolistest faktidest mineviku hindamisel, üritame me liikuda eemale mõttest, mille kohaselt oleks olemas ainult üks ja ühtne ajalooline tõde. tegelikult seda nii ei ole, et meil on ajaloolised faktid, aga ei ole ühte ainsat võimalikku ajalookäsitlust, mida, mis kehtiks kõigile nendele faktidele Eh, mida siis niisugune Euroopa mäletamise kultuur eh, või aitaks meil saavutada? ta avaks eh, liikmesriikide erinevad ajalood ning, ning lähendaks neid meile, võimaldaks nende üle arutleda ning see toobki mind nende tulemuste viimase osa juurde. selleks, et seda saavutada, ei saa mööda minna hariduse rollist. see on, haridusel on siin võtmeroll mida me peame tegema iseäranis koolihariduses, on andma inimeste käsutusse äh, vajalikud vahendid, et kõrgel tasemel õpetataks kodakondsust ja riiklust ja et inimesed saaksid aru Euroopa kodakondsusest ning et õpetajad oleksid võimali-, võimelised andma üli-, õpilastele edasi selle, et on võimalik minevikku lahata ja julgustaksid noori eurooplasi enesekriitiliselt äh, olema enesekriitilised kodanikud. nii et eh, siin puudutab asi nii põhimõtteid, millele õppekava tugineb, kui ka õpetajakoolitust. aga see kõrge kvaliteediga kodakondsuse õpetus peaks eh, loomulikult olema osa laiemast haridusraamistikust, me ei saa piirduda sellega, et me tegu-, me rakendame meetmed ainult eh, selles konkreetses vallas või et loeme mingi uue aine juurde, see peab olema terve raamistik. raamistik peab toetama dünaamilist kodanikukultuuri poliitikas osalemist ning Euroopa Liidul on väga oluline osa siin niisuguse kultuuri toetamisel läbi olemasolevate programmide, nagu näiteks Erasmus. et inimesed tajuksid Euroopa mitmekesisust. eesmärgiks oleks lõppkokkuvõtteks äh, lähtuda Sapere-Aude põhimõttest, valgustusajastu põhimõttest, et julge teada ja ja, ja julge ka samme astuda selleks, et teada saada ning ähm, siit jõuangi oma viimase slaidi ja kokkuvõtvate märkuste juurde, mille ületan võtta kokku, üritan kokku viie sõnaga. et äh, meil on vaja olla kriitiline ja äh, oma aruteludes, on vaja tugevdada koda, kodaniku lähenemist ning äh, poliitilisi kogukondi ja avalikku arutelu kõigil tasanditel. ainult niimoodi saab tekkida arusaam, et me kuulume Euroopasse. Euroopa kodaniku ühis, ainult Euroopa kodanikuühiskond, mis on, mis lähtub nendest põhimõtetest, ainult sellest võib võõrsuda lõpuks Euroopa identiteet. kas ta seda teeb, on loomulikult lahtine küsimus. küsimus sellest, kas, mis on Euroopa ja kuhu ta suundub, on, on väga asjalik küsimus täna ei ole tõenäoliselt äh, vale öelda, et äh, rahvusülese identiteedi väljavaated on suhteliselt nigelad praegu, meil ei ole ühte ühist kultuuri ega ühte ühist keelt, mis äh, lubaks traditsioonilistel identiteediloome mudelitel rakenduda rahvusülesel tasandil meil ei ole ka mingit niisugust ähm, vastast või, või teist, ähm, äh, teist poolt, millele vastandudes me saaksime paremini ühineda. see tekitab äh, huvitava paradoksi. üks huvitavaid paradokse Euroopa integratsioonis pärast teist maailmasõda on, on selge niisugune vastandumine natsionalismile äh, ja lähenemistele, mis läbisid Euroopa poliitikat kahekümnenda sajandi alguses, üheksateistkümnenda lõpus. ja samas on see meid ime, ilma jätnud selgest niisugusest vaenlase ja sõbra äh, eraldusjoonest, mis aitab äh, identiteeti luua. nii et tekkinud on paradoksaalne olukord. ent äh, kas on põhjust selle pärast muretseda? siin ei ole ka selget vastust ning äh, mina, ma ütleks, et, äh, et pole põhjust siin näha vajadust muretseda. ja kindlasti ei pea me muretsema, aga täpselt sama tegelikult on võimalik öelda ka sise, riik, siseriiklike ja kõigi teiste identiteedivormide os-, osas. lõppkokkuvõttes taandub küsimus sellele, missugune kogukond on eelistatav. mis iganes valik tehakse, on fakt, et identiteet on asi, mis on vajalik igas kogukonnas, see stabiliseerib kogukonna, kas on tegemist tegeliku või kujuteldava kogukonnaga, kas on tegemist perekonnaga, kohaliku kogukonnaga, rahvusriigiga või Euroopaga. millest aga siis äh, kõik niisugune poleemika selle teema üle? ning äh, viimane äh, märksõna, väärkontseptsioonid. paljugi probleeme lahend-, laheneks, kui identiteete ei käsitletaks äh, kas või identiteetidena, kas kõik või mitte midagi. juba praegu näeme me, et äh, tegemist on väga paljude paralleelsete identiteetidega Euroopa paljudes kohtades ning nad, need identiteedid ei kahjusta ega takista üksteist. seetõttu ei ole võimalik veenvalt väita, et äh, olemasolev identiteetide mitmekesisus äh, ei võiks endale saada täiendavat tasandit veel, identiteedi tasandit, kas Euroopa või kosmopoliitset tasandit. tegelikult oleks võimalik saavutada päris palju, kui me õpiksime nägema identiteeti mitte millegina, mis on võimalik kaotada võib-olla, vaid pigem millegina, mille me võime kõik võita. aitäh! jaa, suur-suur tänu! üsna filosoofiline arutelu, aga usun, et te võtsite selle kokku väga-väga hästi. identiteet ja ma usun, et oleme kõik sellega päri, on asi, mida ei saa ülevalt äh, määrata, vaid mis peab ise kasvama. ning väga oluline oli see, mida te lõpuks ütlesite, et äh, me ei ole skisofreensed, kui meil on mitu identiteeti. sest identiteet äh, ei saa rajaneda üksnes eristusele või vastandumisele teistest, vaid identiteet võiks olla just pigem väi-, väljendusvorm, inimene võib pärineda mingist äh, piirkonnast, kus identifitseerutakse, millega identifitseerutakse sisse, identifitseeruda oma kodumaaga ja olla ka veel eurooplane. siin ei ole mingit vastuolu. ning äh, ma usun, et see ongi oluline. ning äh, ma ei tea, kas te seda ka uurisite, aga minu jaoks identiteet on, on suuresti seotud kodumaa mõistega, mis vähemalt meile Saksamaal on asi, mis, mis mõjub üsna vanamoodsalt. aga kodumaa samas on inimestele väga oluline. et, et meil on mingi koht, kus me tunneme ennast kodus olevat. oma külas, oma linnas, ka oma peres väiksemates üksustes on võimalik ennast kodus tunda ja sellele vaatamata öelda, et ma tunnen ennast ka Euroopas kodus või tunnen ennast maailmas kodus olevat. ka siin ei ole mingit vastuolu, vähemalt tingimata mitte ning selles mõttes on teema, millest te rääkisite, identifitseerumine läbi demokraatlike väärtuste, väärtuste ja demokraatliku protsessi, Habermasi mudel, millele te viitasite, on väga, väga, väga praktiline. identiteet on samas loomulikult eh, seotud emotsioonide ja tunnetega. ei ole alati ratsionaalne ja seetõttu ei ole identiteet alati ratsionaalselt selgitatav, kuidas ta tekib millega inimesed identifitseeruvad või millega nad ei identifitseeru. nii et selles mõttes see demokraatlik identifitseerumine niisuguse demokraatliku menetlusega on pigem niisugune elitaarne kontseptsioon, mille poole võib-olla ei peaks väga püüdlema, sest äh, Euroopa Liitu on ju kritiseeritud, et ta on väga elitaarne konstrukt. ja mulle meeldis ka, et te esile tõstsite seda, et väga oluline roll on haridusel selleks, et äh, selgitada inimestele, et identiteet ei, ei, ei pea olema välistav. ning äh, ei pea teenima eesmärki ennast mingi piiriga teistest eraldada vaid et erinevad identiteedid võivad suurepäraselt ühes inimeses koos eksisteerida ja, ja ei pea tingimata kohe sõtta minema üksteisega. suur tänu selle uurimuse eest, vaatan ringi ning äh, tundub, et äh, palju kasulikke mõtteid sellest me oma töö jaoks saime, sest me oma igapäevases töös näeme, et põrkume sageli selle Euroopa identiteedi mõistega ja, ja siis teinekord vaidleme sellel teemal, mis see võiks olla, mis see on, kuidas seda defineerida. ning äh, selles mõttes teie uurimus meie töö jaoks on väga asjalik, sest ta annab meile niisuguse mm, suuna kätte teemaga seoses, mis on sageli üliemotsionaalne vaatan ringi ja näen, härra Matthews, palun. aga hästi lühidalt um,. As you will understand, I live in nagu te teate, ma elan riigis, mis kavatseb lahkuda Euroopa Liidust kahe aasta pärast. mul on ka sellised kattuvad identiteedid, ma olen inglane, britt ja eurooplane. ja meil on ka nende Euroopa diaspora äh, Euroopast väljaspool asuvates riikides, kus kultuuride ja institutsioonidel on juured nendes riikides, Ameerika ja teised nende ma mainin. seega mu küsimus on, millisel määral euroopalik identiteet, mida inimene tajub, sõltub nende elukohast Euroopa Liidus või Euroopa riikides, kes ei kuulu liitu või nendes riikides, mis on väljaspool Euroopat, kuid millel on kultuuriline seos Euroopaga. suur tänu, härra Malinov. Uh, if it was an academic debate kui tegemist oleks teadusliku debatiga ja kui me oleksime ülikoolis ja kui oleks tegemist doktori doktorantuuri tööga, siis ma soovitaksin sellele isikule anda doktorikraadi, sest tegemist on suurepärase tekstiga. siin on tsiteeritud kõiki õigeid nimesid. Karl Schmidti tsiteeriti äsja, Habermassi ja teisi. kuid asi on selles, et me oleme Euroopa Parlamendis ja tegelikult ma olen üllatunud, et meie uus liige just esitas küsimuse, mille mina tahtsin formuleerida poliitiliselt, kui mina osaleksin poliitilises debatis. kuidas toime tulla inimesega, kes väidab, ma armastan Euroopat, mulle meeldib Euroopa kultuur, kuid ma vihkan Euroopa Liitu. see on minu poliitiline probleem selles debatis seega teatud määral. ma ei tea, mis on selle teksti üldine poliitiline eesmärk, arvestades teie lähenemisi, kas see tähendab kaitset Euroopa identiteedile või kaitset Euroopa Liidule. kui see on kaitse Euroopa Liidu nimel, tahaksin ma küsida, mida me peaksime tegema, et liitu kaitsta? ma lähenen peaaegu Abraham Lincoln Lincolni tsitaadel liit on oluline. muidu me võiksime jääda euroopaliku identiteedi juurde ja äh, kujundada argumendi, et Euroopa Liit on euroopaliku identiteedi arengule takistuseks, see on väga mõjuvõimas argument, kuid me tegelikult seda ei soovi. ja loomulikult Euroopa Liidu kaitse, äh, kui te nõustute selle poliitilise eesmärgiga, tähendab midagi muud ja õnnitlen teid, et te saite üle sellest, millega me oleme sageli kokku puutunud, et loobuda sellest rahvusriikide kontseptuaalsest lähenemisest, kui räägitakse demokraatiast või Euroopa identiteedist. see on oluline, see on hea alustuseks ja üks ettepanek, võib-olla see fraas overcoming history, overcoming üle saada ajaloost see ei tähenda hoolimatust või teadmatust, see on teadlik eh, jõupingutus. Äh, selle mõttele ma tulin, kui ma lugesin eh, teie suhtumist ajaloosse. tänan, Petra! seega äh, see ei ole mitte peaaegu filosoofiline, see on filosoofiline, äh, kõige filosoofilisem arutelu, mida ma siin komisjonis olen näinud. jah, see ilmselt on tõesti nii. Markus, palun. ja, ja lühidalt. Markus di questa bella lezione, insomma, è una ricerca che però... Ma tahaksin eh, viidata sellele hinnangule, mille te viitasite oma uuringust. Eh, see uuring oli väga huvitav. ja te tõstatasite äärmiselt stimuleerivaid eh, küsimusi ja mulle väga meeldis mõte, et tuleb ennast identifitseerida Euroopa kui jagatud väärtuste kogukonnaga ja samal ajal kui poliitilise kogukonnaga. ja ma arvan, et see on olulise tähtsusega metoodika selle identiteedi mõtte edasiarendamiseks. sest need kaks kogukonda Äh, võivad välja kujundada poliitilise kultuurilise identiteedi, kuid mul on paar küsimust. Te rääkisite ühistest väärtustest. Te mainisite neid väärtusi, kuid ei nimetanud konkreetselt. ma ei oota teilt nende väärtuste loetelu, kuid ma arvan, et nende väärtuste põhituum ei ole mitte ajalooga seotud, mida eri, erinevate Euroopa riikide kodanikud erinevalt tajuvad. sest äh, on olnud, toimunud väga palju muutusi suhtumises ja erinevates piirkondades. ma arvan, et äh, tuumikväärtused ei põhine mitte ainult ähm, mälukultuuris, vaid ka sellest, et me äh, kaasajastama oma suhtumist, õpime sellest ajaloolisest mälust. et kujuneks niisugune dünaamiline mitmekesine identiteet. sest äh, mõte, muuta see mitmekesisus rahumeelseks koos eksisteerimiseks liikmesriikide vahel äh, ja ka riikide vahel, kes omavahel alati ei suhtle. ja ma leian, et teie Äh, ettepanekud nendes erinevates aspektides, nõndaks teekaardi suht osas ja hariduse rolli osas on huvitavad ja selles valguses äh,, millist rolli te näeksite Euroopa ajaloomajal, mis hiljuti avati? kas see erikastaks seda lähenemist, mida teie olete välja pakkunud? seega ei pirduta ainult nii-öelda koolidest lähtuvatest ideedest. suur tänu nende kommentaaride ja küsimuste eest, annan endast parima, et nendele vastata nii kiiresti ja hästi kui võimalik. härra Mihjus, väga huvitav küsimus diaspora kohta ja identiteedi tajumise kohta. loomulikult ka sellel on oluline roll eh, on niisugune mõistend, aga situational identity sest identiteet sõltub väga palju mitte ainult sellest, kust te pärit on, vaid kus te asute konkreetsel ajahetkel. näiteks brittide näide, kui te lähete Šotimaale, siis te tunnete ennast rohkem inglasena, kui te lähete Prantsusmaale britina ja Aasiasse minnes rohkem eurooplasena. loomulikult diaspora jaoks on selge, identiteedi tajumine on teistsugune kuid seda on raske nüüd määratleda, kuidas sest identiteet põhimõtteliselt tähendab seda, kuidas te isiklikult midagi tajute. ma nõustun teiega ja teil on õigus, et see, kuidas tajutakse, mis on euroopalikkus ja sõltub sellest, kus te elate või kus teie äh, põhiline elukoht on. härra Malinovski, suur tänu teile. mul on hea meel, et äh, akadeemilisest seisukohast teile meeldis minu äh, sõnavõtt mis on selle teksti eesmärk, võib-olla te pettute, kui ma ütlen, et mul oli üsna tagasihoidlik, kuidas seda nüüd öelda, e, eesmärk selle tekstiga. kõigepealt Euroopa identiteedi kaitse selleks, et mõista, et see identiteet ei ole mitte välistav, nagu meie esinaine mainis oma sõnavõtust, mõistes ka seda, et Euroopa identiteet ei ole iseenesest midagi halba sest igal poliitilisel kogukonnal on identiteet. Äh, ma väldiksin äh, üleskutsest äh, Euroopa Liidu poole, see ei ole minu ülesanne, see on poliitikute ülesanne otsustada selle üle. mina tahaksin ette valmistada nii-öelda põhja selleks aruteluks ja pakkuda välja filosoofilisi vaatenurki selle kohta, mis on euroopalik identiteet ja millised takistused võivad esineda. samal ajal ka tekstis tuleb esile, et Euroopa Liidu kaitstakse teatud pro-, programmide abil, näiteks Erasmus programmid, mis samuti panustavad identifitseerimisele Euroopa Liiduga. ausalt öeldes ja kui see isegi ei tõlgendu-, toetusele Euroopa Liidule ja kui me siis tõesti nõustame, et midagi on lisaks sellele rahvuslikule identiteedile, ja ma tahan veel kord rõhutada algusest peale, mina ei tahtnud pakkuda argumente, kuidas kaitsta Euroopa Liitu. võib-olla see võiks, oleks äärmiselt huvitav, lähen proua Kosta, suur tänu ka teie märkuste eest ja ma vastan teie viimasele küsimusele Euroopa ajaloo maja kohta ma austan väga neid kolleege, kes eh, osalesid selle maja avamisel ja minu kolleegid nende seas. see, mida nemad saavutasid, on märkimisväärne. see oli äärmiselt raske ülesanne äh, esitada Euroopa ajalugu ühes hoones ja seda viisil, et see ei tekita halbu tundeid mõnede inimeste seas Äh, ajaloolasena ja politoloogina, mis on minu taust, ma ütleksin, ma kahetsen, et ajaloos veelgi kaugemale ajas ei lähtud natsionalismi, imperialismi, kolonialismi äh, perioodi, mis ei ole eriti hästi esindatud. kuid üldiselt andsid selle maja loojad endast parima ja nad püüdsid portreteerida ajalugu ja ajaloolisi sündmusi erineva nurga alt. et inimesed mõistaksid, et teatud sündmusi, teatud asju äh, ja võib näha erineva nurga alt ja samuti tõlgendada erinevalt. suur-suur tänu. peaksime ka kolleegidele, keda täna siin ei olnud, soovitama seda uurimust lugemis, lugemiseks, see äh, aitab meid kindlasti edasises töös ning suur tänu selle eest ja loodame, et, et see ei pakkunud huvi mitte ainult poliitikauuringute osakonnas, vaid, vaid et te tõesti nautisite selle tegemist, meil oli väga hea meel, et te siia tulite, et esitlesite oma uurimuse tulemusi ning eh, nüüd lõpetaksin meie istungi. ent enne seda veel teatan teile, et meie järgmine koosolek toimub eh, neljandal septembril viisteist kuni kaheksateist kolmkümmend ning eh, enne lõpetamist soovin teile veel väga meeldivat ja kasutavat suvepuhkust. loodan, et saate välja puhata ning kohtume ja hakkame värske jõuga uuesti tööle septembri alguses. koordinaatorid kohtuvad seitseteist kolmkümmend siinsamas ja palun fraktsioonide nõunikel informeerida koordinaatoreid, et nad tuleksid kell seitseteist kolmkümmend siia ja et me saaksime kohe alustada. meil on natuke veel teha koordinaatoritega tööd, kõik teised on vabad, vähemalt kultuurikomisjoni poolt äh, soovin teile meeldivat äh, suvevaheaega ning kohtume septembris